kõigepealt osalemine ühtekuuluvuse seitsmendal foorumil, äh, tuginedes äh, äh, regionaal- ja eelarvekomisjoni taotlusele, kutsuti või meid kutsuti või paluti üles, paluti nimetada kaks saadikut, kes hakkaksid ühtekuuluvuspoliitika seitsmendal foorumil osalema, koordinaatorid otsustasid nimetada Jaan Olbrich ja Daniel Evjoti äh, et kes on raportöörid ka meil viimaste raportite osas, mis puuduvad ühtekuuluvust. ja tegemist on kõrgetasemelise konverentsiga ja see puudutab Euroopa Liidu tuleviku rahastamist ja me oleme selle problemaatikaga tegelenud ja alles rääkisime sellest. ja see leiab aset kuuendal juunil Berlemoonis ja mind on kutsutud sinna eelarvekomisjoni esimehena osalema sellel konverentsil ja mina äh, võtan sõna seal paneelis, mille pealkirjaks on Optimizing Use Response Right Priorities Best Instruments. ja kui teil on mingisuguseid ideid, mida te sooviksite mulle edastada enne kella, enne kuuendat juunit, siis äh, saavad nad osaks sellest arutelust. ja lõpuks ma kinnitan, et ma saatsin vastuse volinik Ottingerile, mis puudutab komisjonide osalemist äh, trust, komisjonide liik-, liikmete osalemist trust fondides, strateegilises komisjonis, mis puudutab finantsinstrumente ja selle kirjal allkirjastavad Ahveti, TV ja eelarvekomisjoni esimehed, mis puudutab raportööri nimetamist Euroopa Investeerimispanga iga-aastase aastaaruande osas siis äh, siin on meil tavapärane raportöör ja mis puudutab Euroopa Liidu ja Iirimaa suhteid ja täiendavaid reegleid seoses äh, piiride ja viisadega, siis selles me leppisime kokku, et selles osas ei saa olema raportööri meilt. ja me kinnitasime ka selle ajakava, mis on välja pakutud meie komisjoni äh, koosolekute jaoks kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. kuulamised, mis puudutavad äh, finantsinstrumente ja mis on planeeritud üheksateistkümnendaks juuniks, siis äh, finantsinstrumentide päevakava äh, heakskiitmine on tähtaeg teie kommentaaride esitamiseks on kolmekümne esimene mai ja võib-olla soovite mingeid, keda eksperte kutsuda või on teil mingisuguseid muid ettepanekuid seoses ekspertidega? jah, ma ütlesin, kokkulepe Euroopa Liidu Islandi vahel, et ma vabandan, et ma ei täpsustanud seda Euroopa Liidu ja Islandi vahelise kokkuleppega on tegemist. ja nüüd läheme siis pardon, à la séquence des votes. Läheme hääletamise juurde. Sur le budget 2000... 2017. aasta eelarve Jens Geieril. ja mul ei ole mingeid ettepanekuid nende ülekandmistega seoses. Très bien väga kena. härra Tarand, kas härra Tarand on siia jõudnud? Teie asendate teda? palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees, härra Tarandi nimel tahan edastada kaks ettepanekut, esimene tuleb äh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest ning nemad on palunud eh, nelikümmend kolm tuhat nelisada seitsekümmend eurot üle kanda selleks, et rahastada eh, uue eh, tõlkesüsteemi tarkvara ostmist ja vastavaid teenuseid ning Nad tahavad parandada nii majasisest kui sisseostatavat tõlget ja raportööril sellele vastuväidet ei ole. Il y avait un autre... siis oli veel üks äh, ülekandmine. härra Manka, küsimus. Euh, kas te tutvustaksite meile teist ülekandmise taotlust? jaa, ja teine taotlus tuleb Kontrollikojalt ja nemad on palunud äh, muuta oma äh, struktuuri, mis puudutab siis personali küsimust. Nemad äh, tahavad üks AST seitse ja neli ametikohad muuta mm, AD viieks neljaks alla viieks ja siin ka raportööril vastuväiteid ei ole. suur tänu, härra Sulek, on küsimusi, härra Manka ei ole küsimusi? ma tuletan meelde, et need kaks ülekandmist, kui vastu keegi ei ole, siis me võime nad pidada vastuvõetuks, keegi vastu ei ole. vastuväiteid ei ole, seega on need heaks kiidetud. Monika Hallmeierile ei ole äh, taotlusi seoses üle, äh, ülejäägi ülekandmisega ja sellega oleme hääletusega lõpetanud, nüüd on sõna Jens Keieril mis puudutab paranduseelarve projekti number kaks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves, mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ülejääki. suur aitäh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid, meil on väga suur eelarve ülejääk aastast kaks tuhat kuusteist, mis on kuus koma neli miljardit eurot ühtekokku ning Ehm, meil on eh, eelarvevahendite alarahastamine eh, neli koma üheksa miljardit eurot, ehk siis need on vahendid, mida ei ole eh, välja makstud või välja jagatud. lisaks on meil trahvi ja intressimaksed, mis on makstud sisse Euroopa Liidu eelarvesse ja see ulatub üle kolme miljardi euro. lisaks sellele on meil veel omavahendite korrekt-, sanktsioon, mis ulatub umbes viie, ühe koma viie miljardi euroni ja see on seotud esmajoones selle probleemiga, mis on seotud naelakursi langusega võrreldes eurokursiga siis Äh, ja see äh, langeb ajaliselt kokku Brexiti otsusega ja me oleme seda probleemi siin komisjonis korduvalt ka arutanud ja kuna äh, olukord on selline, nagu ta on, siis Euroopa Komisjon säästab jällegi raha, sellepärast et need vahendid, mis eurodes on tulnud Ühendkuningriigi saata sealsetele Euroopa Liidu institutsioonidele, näiteks Euroopa Ravimiamet, Ametile ja Euroopa Pangandusjärelevalve Ametile äh, nende rahastamiseks äh,, siis nende ülekannete tegemiseks on nüüd vaja vähem eurosid välja maksta äh,. ja see vahetuskursi muutumine on toonud meile kasu siis mm, ja me oleme saanud sellest sada seitsekümmend kolm miljonit eurot kasu ja palun ärge naerge, muidu hakkan mina ka naerma. ja Äh, kui kõik äh, summad kokku arvatada, siis meil on üks koma kolm miljardit äh, lausa ülejääki, mis meil on tekkinud seoses naelakursi langusega. mis puudutab nüüd alakasutamist, siis jah, see on kuus koma neli miljardit Äh, tavapäraselt on see olnud üks koma viis miljardit, ehk siis selle aasta oma on olnud väga suur äh, ülejääk ja see on osaliselt seotud ka sellega, äh, et kategooria üks B alarahastamine on meil toimunud, see probleem on meile ka teada Äh, struktuurivahendeid ei ole jälle nagu plaanitud äh, suudetud kasutada. ma tuletan teile meelde, et äh, ühe korra oleme me juba paranduseelarvega seda mm, muutnud, aga nüüd on ikkagi mm, alarahastamine toimunud ja see on olnud tingitud liikmesriikide poolsetest ekslikest prognoosidest Äh, ja nõukogu nüüd, võttes arvesse seda kogemust ja neid arve, äh, seab selle kõik tegelikult suure tõenäosusega kahtluse alla ja seoses kursivahega oleme juba öelnud äh, ja sellega seoses on meil ülejääk üks koma kolm miljardit eurot ja kui need vahendid nüüd äh, suunatakse kahekümne seitsme liikmesriigi osamaksete vähendamisse, äh, siis tuleb äh, sellega seoses koostada muudatusettepanekuid selleks, et julgustada komisjoni seda toetama, eriti seoses Brexitiga Äh, sellega seoses on võimalik liikmesriikide poolseid osamakseid, mida nemad oma eelarvest maksavad, Euroopa Liidu eelarvesse vähendada. ehk siis see peaks tooma kasu liikmesriikidele äh, ma äh, oma raporti projektis tulen välja ka teatud ettepanekutega, mis on kolleegidele ka teada ja tuntud juba, ma usun, et seda ülejääki ei tuleks võib-olla mitte just Eh, nii väga ehm, liikmesriikidele suunata, vaid see tuleks jätta Euroopa eelarvesse, see on siiski suur summa. see on umbes sama suurusjärk, mille üle me liikmesriikidega triloogis tavaliselt kakleme. Eh, ja eh, kui meil see raha eelarves oleks, siis tõenäoliselt eelarvega seekord meil suuri vaidlusi olema ei saakski ja see argument on minu jaoks väga oluline, et see siin välja tuua, aga äh, kui need rahad siiski lähevad e riikidesse tagasi, siis liikmesriigid peaksid äh, tähelepanu pöörama sellele, et äh, mis puudutab usaldusfonde ja Euroopa Jätkusuutliku Arengufondi, siis nendesse ootame me siiski liikmesriikide poolseid sissemakseid, mis hetkel veel puudu on selleks, et nende fondidega saaks ka joone alla tõmmata. ja siis veel üks aegunud nii-öelda nõudmine, et e, see, mida me ootame paranduseelarvest number kolm, et see, mida meile lubati läbirääkimiste raames, ehk siis lisavahendid Euroopa e, noorsooalgatusele, et need ka meieni jõuaksid, siiani ma ei ole saanud sellega seonduvalt informatsiooni äh, aga komisjonilt olen ma äh, mitteametlikult saanud teada seda, et äh, üsna pea, võib-olla isegi homme, tullakse sellealaste ettepanekutega välja ja ma arvan, et selle kõige äh, taustal tuleb nõukogule meelde tuletada, et nad peavad olema tegutsemisvõimelised, nad peavad tegutsema sellises olukorras, ja me oleme teinud väga palju tööd selleks, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve vastu võtta ja ja nüüd äh, me näeme, äh, et kaheksandal juunil äh, seoses valimistega ei suuda Ühendkuningriik nõukogus tagada selle parandusettepaneku vastuvõtmist, sest et ei ole suudetud üksmeelele jõuda. ja kallid kolleegid, Äh, see on tegelikult ju pank, vangi äh, võtmine. Äh, ja Briti valitsus teeb seda kõike ja nad ei saa meid oma valede eest karistada ju. aga mina olen valmis päris palju pantima olema selleks, et see nii täpselt lähebki ja meie peame äh, omakorda siis nõukogu äh, vastutusele võtma sellega seoses äh, ja me peame omalt poolt nõudma, et nõukogu ja eh, sealsed liikmesriigid siiski suudaksid tegutseda ja oleksid tegutsemisvõimelised selle kõige taustal. suur tänu, härra, raportöör. Eh, teie informatsioon on natuke murettekitav, et mis puudutab makseid ja te juba ütlesite, et maksekohustusi juba vä eh, vähendati Eh, paranduseelarvega seitse miljardit kakssada nelikümmend viis. ja kokku see teeb ju kaksteist miljardit alatäitmist võrreldes sellega, mis oli ette nähtud ja see on täiesti ennenägematu pretsedent ja see näitab, et asjade seis on ikkagi halb, et kas liikmesriigid ei ole piisavalt teinud. nii et siin on tõesti midagi, mille kallal komisjon peaks Äh, midagi tegema, meile midagi ütlema. härra Jüri, kas teil on midagi, mingit täiendavat informatsiooni meile edastada seoses küsimusega, mis meie raportöör esitas um,? suur aitäh, lugupeetud esimees. ei, ma arvan, et härra Kaier on olukorra väga hästi kokku võtnud, kui me räägime sellest paranduseelarve projektist nagu te teate, siis artikkel kaheksateist finantsmääruses nõuab seda ja see artikkel kaheksateist äh, näeb ette ka selle, et see äh, paranduse eelarve peab äh, olema pühendatud eelneva aasta ülejäägile. nagu härra Kaier juba ka ütles, siis on kolm peamist elementi selle, mis tingivad selle, selle suure ülejäägi kõigepealt kulutuse poole pealt ei ole kõiki rahasid ära Ähm, kasutatud seda umbes viis miljardit, äh, kolm neljandikku kogusummast, siis äh, lisaks veel üks koma viis miljardit tuleneb oma äh, vahendite valdkonnast, mis on tingitud, nagu härra Kaier ka selgitas, sellest, mis puudutab Briti naela mm, väärtuse langemist, mis oli seotud eelmise aasta juuni lõpus aset leidnud referendumiga nagu te teate, eh, siis liikmesriikide poolsed osamaksed eh, on paika pandud riiklikes valuutades ja neid makstakse igakuiselt eh, Euroopa Liidu eelarvele ning igakuiselt kantakse neid arvad- mm, konverteeritakse nad siis eurodeks Äh, ja praegusel hetkel on olukord siis selline, et äh, Ühendkuningriigi naelaväärtus on äh, vähenenud ja see on mõjutanud ka eelarvet ja sealt tuleb siis see üks koma viis miljardit. positiivse poole pealt ähm, on meil saadud ka üle kolme miljardi ulatuses trahve, see on väga suur summa, kahe tuhande kuueteistkümne aasta lõpus jõudsid nad eelarvesse ja toona ei olnud võimalik seda paranduseelarvesse siis panna. ja siis neli koma üheksa miljardit, jah, tõesti, tõsi on see, et minu volinik härra Oettinger on selgitanud üksikasjalikult institutsioonide vahelise kohtumise jooksul maksete küsimuses märtsis ka selle põhjuseid ja eh, need on olnud seotud eh, rubriigi üks B probleemidega, mis puudutas ühtekuuluvust äh, ja äh, nagu härra Hartruiga ütles, äh, see on lisaks veel seitsmele koma kolmele miljardile maksekohustuste vähendamisele, mis me pidime juba aasta jooksul, eelmise aasta paranduseelarve number neli abil ellu viima. ehk siis kogusumma on kaksteist miljardit kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ja see on esmajoones seotud äh, alarahastamisega või ala mm, jah, rahastamisega ühtekuuluvuse valdkonnas rubriigis üks B. ilmselgelt komisjon teeb sellest omad järeldused, nagu minu volinik on selgitanud, nagu ta tegi seda märtsikuus siin teie ees, siis me tegutseme selle nimel, et liikmesriigid nüüd võimalikult kiiresti programme ellu rakendaksid, et nad eh, nimelt võtaksid ametisse kõik äh, vajalikud äh, isikud, äh, et raha tõesti saaks liikuma hakata. me õpime sellest kõigest, kui me mõtleme kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kohustuste peale, sellest räägib härra Oedinger homme ja me oleme väga teadlikud ka asjaolust, et me peame väga hoolega vaatama kuidas toimivad asjad sellel aastal, kaks tuhat seitseteist, sest et nagu te teate, siis liikmesriigid esitavad ühtekuuluvusrakenduse valdkonnas oma ajakohastatud prognoosid juulikuus ja see on siis õige hetk, kus komisjon äh, vaatab need läbi ja hindab neid äh, ja võttes arvesse seda, mis eelmisel aastal juhtus, siis äh, hinnatakse seda, kas ka sel aastal tuleb tegutseda või mitte. ma tõesti loodan, et see nii ei lähe ja et liikmesriigid suudavad ellurakendamise tagada eelarve kohaselt sel aastal. aga juulis teame me selle kohta täpsemalt. härra Kaier tahtis ka teada, millal komisjon tuleb välja äh, noorsooalgatuse äh, ettepanekuga. homme komisjon võtab äh, vastu ka parandusjärelevalve projekti number kolm, kus on ettepanek viissada miljonit anda kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks sellele algatusele, mis nõukogu ja parlamendi poolt juba eelmise aasta novembris heaks kiideti. aitäh, härra esimees! Oui, ça, ça n'est que la, jah, äh, viissada miljonit tegelikult, äh, see on äh, eelmise otsuse tegelikult tõlge põhimõtteliselt, härra Tüpre, palun. Oui, merci, president. tänan, esimees. tahaksin öelda, et ma olen sada protsenti nõus härra Kairi raportiga, aga ma tahaksin välja tuua kaks asja on väga eriline, et mis puudutab liikmesriikide makseid, et ma ei tea, millal ja kuidas see muudetakse, et arvestatakse see kohalikus valuutas ja siis konverteeritakse. et britid on, teevad seda niimoodi ja kui devalveeritakse ja kui tema väärtus langeb, et siis meile eelarvelised vahendid ka vähenevad. aga kui ta jälle kallimaks läheb, siis tuleb ülejääk. aga risk, et äh, Äh, mõningate valuutade väärtus tõuseb, ma arvan, et see on suhteliselt tagasihoidlik. aga mis võimaldaks meil vältida selliseid olukordi, siis peab lihtsalt ütlema seda, et ükskõik, mis nende riigisisene valuuta on, aga nad lihtsalt peavad need summad üle kandma euros. et kui mina oleksin läbirääkija, äh, kes Euroopa Liidu nimel läbi räägib, siis ma arvan, et minu eesmärk oleks selline sest ma tõesti ei saa aru, et miks nüüd teised liikmesriigid peavad selle all kannatama, et naela, et naela väärtus on vähenenud, et aga Brexiti läbirääkimistes tuleb äh, lisada see, et mis me nüüd vähem raha, raha kätte saime, tuleks see raha sinna lisada. et me peaksime äh, arutama seda, aga mida, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida, on just see, et see arvu, arvestuslik, arvutuslik äh, põhimõte. ja teine, ma kuulasin härra Jürelli ja tõsi see on, et et kasutamata äh, jäänud äh, maksekohustustes, neil on oma efekt, konjunktuurne efekt, aga struktuurne, struktuurne efekt samamoodi mõjub. sellepärast, et samaaegselt on meil mitmeaastane finantsraamistik ja uued õigusaktid, mis võimaldavad äh, assigneeringuid kasutada ja alati on mingisugune ajavahe ju selle hetke vahel, kui äh, mingid kohustused võetakse seoses programmidega ja selle hetke vahel, kus nad nende eest makstakse nii et esimeste aastate jooksul, kui mitmeaastase finantsraamistiku raames maksekohustusi kasutatakse eh, või täidetakse vähem. see, see on alati niimoodi, kui teil on mingi vastupidine näide tuua, siis ja siis, kui jõutakse mitmeaastase finantsraamistiku poole peale, siis arved jõuavad kohale ja siis jälle see kõver tõuseb üles. ja nüüd me võitleme ja võitleme nõukoguga selleks, et saada täiendavaid öö, eh, summasid ja räägime sellest, et vältimaks seda, et meil ei oleks maksmata tasumata arveid. ja punktis viis härra Kaier, ja ma olen täiesti nõus sellega, räägib sellest, et kui meil oleks finantsmääruse järgmine raamistik olemas, et siis, kui me jääme nende summade juurde, mis on finantsraamistikus ette nähtud, seal on konkreetsed summad, mis on makseassigneeringuteks ette nähtud ja mis ei ole ära kasutatud, et siis ühel või teisel viisil peaksid nad minema maksete reservi. et on vaja lihtsalt mingi mehhanism leida ja niimoodi ei, ei ole me sunnitud selle perioodi lõpus olema kerjama ja sellepärast, et me ei ole ära kasutanud kõiki makse signeeringut, see on struktuurne probleem ja sellele on vaja struktureeritud lahendus leida ja me ei nõua, et liikmes, liikmesriikidelt, et nad rohkem maksid, sellepärast et mis me praegu neile tagasi maksame, maksaksime, et siis pärast me nõuaksime ju selle tagasi. see, see ei toimi nii et ma arvan, et härra Kair oma viiendas punktis, see on tõesti esmatähtis punkt ja ma arvan, et me peaksime äh, seda arutama siis, kui me hakkame läbirääkimisi ette valmistama seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga. aga ma ei taha midagi brittide äh, kohta midagi halba öelda, et härra Kair juba piisavalt rääkis sellest ja ma olen igati nõus temaga. suur tänu, härra Olbrit! Euh, suur tänu, härra esimees, tahtsin lihtsalt lisada, et, et ümbervaatamise ettepanekus see sisaldus, seda me tegime, et, et ülejääk jääks eelarvesse, aga, aga esimesest päevast peale keelduti sellest, aga ma arvan, me peaksime selle juurde tagasi tulema ja uuesti läbi rääkima seda sellepärast et lähiaastatel võib tekkida samasugune olukord. et ma ei tea, millised on komisjoni prognoosid kaks tuhat neliteist, viisteist, kuusteist, seitseteist, et millised on prognoosid, mis puudutab äh, äh siis maksekohustusi ja muidugi alati esimene aasta, see on raske aga kui nüüd see kasutamine või rakendamine on nii madalal, aga siis me peame vaatama ka seda, et kuidas see mõjutama saab meie ühtekuuluvuspoliitikat ja see märkus, mis puudutab seda, et kuidas reservi jätta see raha maksetesse. ja teine küsimus on jah, kulukohustused. rohkem küsimusi ei ole kas on riigiti analüüs olemas, et ala, makse assigneeringute alakasutamise kohta? sellepärast, et et võib-olla raske nende uute programmidega kohaneda, aga arvesse võttes üldist finantskonteksti, siis on teatud hulk riike, kes on eelarveraskustes ja kes võivad üritada võib-olla lihtsalt mitte ära kasutada neid fonde sellepärast et Euroopa Liidu panustamine ei ole mitte ei, alati sada protsenti, ma olen öelnud seda, et tihti Euroopa-poolne toetus sunnib äh, ellu kutsuma uusi kulutusi, mida varasemalt ei olnud ja Euroopa näiteks sotsiaalfond tegelikult akti-, aktiveerib teatud, teatud avalikud kulutused, nii et mul on tekkinud küsimus, et kas siin ei ole tegemist selle fenomeniga ja komisjon võiks meile seda selgitada kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, jah, summad, mis ära ei kasutatud, aga nüüd on meil juba kaks tuhat kuusteist ja see muutub järjest tõsisemaks, see, see fenomen. nii et minu meelest on siin tegemist millegi sügavamaga ja minu meelest mõningad riigid ei alusta mingite programmidega, sellepärast et see mõjutab ka nende sise, oma riigieelarvet ja kulusid. Bien, ayant dit cela, la parole est au ja nüüd on lõppsõnaks äh, sõna raportööril, lõpetamaks seda arvamuste vahetamist, mis puudutab paranduseelarvet number kaks. ja, vabandust. kas me võiksime kuulda ka komisjoni vastust minu märkusele? Oui, euh, merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees mis puudutab härra Dupre kommentaari. jah, muidugi teoorias oleks võimalik, et liikmesriigid maksavad oma siseriiklikus valuutas, aga praegused reeglid, mis puudutavad omavahendeid, on sellised, nii et see idee jah, tulevase mitmeaastase finantsraamistiku puhul võib see olla võimalik, aga mitte praegu mis puudutab alatäitmist, ühtekuuluvusfondi makseassigneeringute alatäitmist, see on tõsine probleem aga tänu sellele, et praegu on meil uus instrument, alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast marginaalmaksete osas, siis tulevaste aastate jaoks, saame me selle summa nagu alles jätta, et me oleme loonud täiendava marginaali selleks, et me saaksime maksta neid summasid, mis eelmistel aastatel on alatäidetud, ma saan aru, et see ei ole päris sama, et me saaksime otse eelarvesse selle raha võtta, see on midagi muud, aga nii nagu härra Olbricht ütles, praegusel hetkel nõukogu on sellest täiesti selgelt keeldunud, aga minu meelest see vähemalt leevendab selle alatäitmise mõju, et vähemalt on meil olemas see võimalus ja ja vajadusel näiteks kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend seda kasutada. mis puudutab härra Olberti küsimust decommitments, aga praegusel hetkel me komisjonis veel ei tea, me alustame praegu kahe tuhande või vanade programmide lõpetamisega ja, ja siis äh, vastavalt sellele, kuidas neid programme lõpetatakse, siis me näeme, palju sealt neid äh, summasid alles jääb, üle jääb. ja lõpetuseks härra Artüi küsimus, mis puudutab analüüsi riigiti just alatäitmise osas. jah, see on olemas komisjonipoolses aruandes, mille komisjon koostab iga kvartal eelarveasutusel ja seal on terve rida graafikuid ja tabeleid, mis näitavad seda, mil määral on mingeid programme täidetud ja riigiti vanad programmid, uued programmid, edetabel ja me näeme riigiti, et millised on need protsendid, programmide protsendid, mis on juba ellu rakendatud ja seal näeb selgelt, millised on need riigid, kes on maha jäänud ja kes on need, kes on esirinnas. aitäh. nii et see tabel avaldati märtsi lõpus. nii et meil, meil on ta olemas sekretäriaadis. kena. härra raportöör, palun. ja, hab... suur aitäh nende kommentaaride eest ja ma sain aru, et äh, enamik kolleege on kõik minuga nõus ja ähm, põhjuste analüüs, äh, Gerardi ähm, poolt kirjeldatud see joojo efekt, äh, me peame need rahavood äh, panema vastavusse ja me ei ole veel seda suutnud teha ja N pluss kolm reegli tõttu see kõik veidi aeglustub nüüd, aga oma fraktsioonist äh, ma olen kuulnud äh, seda, äh, et mõned liikmesriigid on esitanud nõudmisi komisjonile sellega seoses, millega on olnud probleeme ja raskusi, jah, me peame loomulikult selle kõrval tööd tegema, et vahendid läheksid sinna, kuhu nad peaksid minema need peaksid jõudma siis äh, liikmesriikidesse ja mulle teeb äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevik suurt muret alates aastat kaks tuhat kakskümmend, äh, sest võib juhtuda, et me jõuame olukorda vähemalt netomaksjariikides võib tekkida olukord, kus hakatakse rääkima mm, süsteemist ja mõistlikkusest, et kas meil on siis süsteemi vaja, kus rahasid ära ei kasutata me peame tagama selle, et sellist olukorda ei tekiks ja eh, netomaksjariigid, nagu ka minu koduriik, eh, võivad seda teha, me peame arvestama sellega, et mõned liikmesriikide valitsused võivad selleni jõuda. mul oleks väga hea meel, kui eh, kolleegid Äh, tuleksid välja ka muudatusettepanekutega sellega seoses, äh, mis siin just kõlas. Äh, meil on kaks päeva aega, kolmekümne esimene mai on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. aitäh. kena, suur tänu, härra raportöör, suur tänu komisjonile ja suur tänu kallidele kolleegidele, kes võtsid selle arvamuste vahetuse käigus sõna, nii et muudatusettepanekud tuleb esitada enne kella kolmeteist, kolmapäeval, kolmekümne esimesel. ja eelarvekomisjoni hääletus leiab aset üheksateist või kakskümmend juuni. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta paranduse eelarve number kolm on ootel ja johtuvalt sellest me räägime sellest siis, kui komisjon edasta-, on edastanud meile selle sisu ja lõpetuseks tahaksin öelda, et me oleme ette näinud äh, erakorralise koosoleku kahekümne kaheksandal juunil pärastlõunal ja sellega seoses volinik Otsinger tuleb äh, tutvustama meile dokumenti, mis puudutab äh, Euroopa Liidu tuleviku finantseerimist, et võib-olla ta räägib ja selgitab meile ka seda, mis puudutab uusi pädevusi Euroopa Liit soovib igati uut hoogu anda oma tegemistele, nii et kahekümne kaheksandal juunil leiab aset eelarvekomisjoni erakorraline koosolek. kas muude küsimuste all soovib keegi sõna võtta? ei, ei soovi. ja vaatamata väga suurele saadikute arvule, kes sellel hilisel tunnil veel kohal on, nii et koosolek on lõppenud ja läheme edasi homme hommikul kell veerand kümme. ja eriti äh, kirglik teema, hakkame hääletama finantsmääruse ümbervaatamist ja omnibussi. tund nelikümmend viis hääletusele homme J'indique à ceux d'entre vous qui avaient ja neile teie hulgast, kes on kavatsenud osaleda Euroopa Liidu eelarve töörühma koosolekul, et kuna võitlejaid on väheks jäänud, siis see on edasi lükatud. ja tänan neid teie hulgast, kes täna õhtuks siia kohale tulid suur tänu meie kaastöötajatele nende suurepärase panuse eest ja nende teadmiste ja panuse eest. aga mis puudutab nende äh, teadmisi ja kõike see, oskusi, siis jah, Brexiti osas kõik andmed on komisjoni käes ja meil ei ole mitte midagi ja see on tõesti kahetsusväärne.